valge raamatu rakendamine. annan sõna kõigepealt raportöörile, härra Wim van de Kamp, palun, neli minutit. dank u zeer. ik wil allereerst eh, mijnheer de voorzitter. suur tänu. kõigepealt tahaksin ma tänada oma kolleege variraportööre ning kõiki neid inimesi, kes äh, osalesid äh, selles protsessis. tahaksin tänada kõiki teid südames, suur aitäh, et olite sellesse protsessi kaasatud. tõepoolest väga pikk äh, menetlus on jäänud meie selja taha, kolmsada kuuskümmend kuus muudatusettepanekut on tehtud ja ei ole olnud tegelikult üldse lihtne koos variraportööridega äh, siin leppida kokku ühes tekstis, mis on loogiline ja sidus, aga koos õnnestus see meil siiski. ma tahaksin tänada fraktsioonide kolleege, aga ka Rahvapartei eh, fraktsiooni eh, kaastöötajaid ja Euroopa Parlamendi tervikuna, nii et suur tänu kõigile, kes eh, koos seda tööd tegid, teid kõiki tuleb esile tõsta. nüüd jõuan ma Valge Raamatu rakendamise esimese aspektini. esiteks, tegemist on olnud väga tagasihoidlikute ambitsioonidega eh, ja mitte mm, väga eh, jõulise edasiminemisega, aga tegemist on selle rakendamise esimene hindamine eh, ja edusamme ja progressiivsed poliitikad oleme me juba näinud. riigid see, kui me iga nelja aasta tagant äh, looksime täiesti uue transpordipoliitika, see oleks ka väga mõistlik, nii et tegemist on siis äh, hindamisega poolel teel, hindame seda, kuidas on äh, transpordisüsteemide poliitikat jätkatud ja rakendatud. Hollandis ütleme me, et ilma transpordisektorita jääb kõik seisma nii et see on väga oluline sektor ning sellel on väga oluline töökohtade loomise funktsioon see on ka Euroopa majandustele väga tähtis, on sada tuhat inimest, kes eh, transpordisektoris töötavad ja neid ei tohi me mitte jätta märkamata. Eh, tulevik, eh, kus peame me seisma selle eest, et transpordisektor töötaks jätkusuutlikult. kakskümmend neli protsenti CO kahe Eh, heitkogustest tuleb transpordisektorist. Eh, jätkusuutlik eh, toimimine ei ole mingisugune mm, nüüd ähvardus või oht siin, vaid tegemist on ikkagi potentsiaaliga. järgmise kümne või kahekümne aasta jooksul peamegi selle potentsiaaliga tööd tegema, et innovatsioone sellesse sektorisse rohkem tuua. nüüd veel kord selle valge raamatu rakendamise raportis kirjutame me kahjuks ka seda, et äh, ülekandmine eritranspordiliikide suhtes äh, siis lennutranspordilt äh, ja maanteetranspordilt siseveeteedele või raudteedele ei ole meil mitte õnnestunud. see on muidugi kahetsusväärne, sellepärast et me tahame, et meie transpordisektoril oleks puhtam, puhtama transpordisektori hulka aga kuuluvad raudteed ja siseveeteed järgmiste aastate jooksul peaksime me eh, just prioriteete looma niimoodi, et siseveeteede transport ja raudteetransport oleks eh, meie esimeseks eh, prioriteediks ja loomulikult meretransport kuulub siia hulka ka edasi jõuan ma nutikate transpordisüsteemideni, härra president me tahame novaatorlikku lähenemist, me tahame elektroonilist meerikuid eh, ja seda kõike juba lähiaastate jooksul. see on väga suur väljakutse meie jaoks. Eh, väga palju on erinevaid ettepanekuid tehtud, eh, näiteks selles suunas, et linnaliikluse osakaalu kasvuga tuleb midagi teha, aga ilmselt minu kolleegid võtavad sõna, mul on veel kõneaega küll, ütleb kõneleja, aga ma arvan, et ma sain kõik öeldud, mis ma tahtsin. Uh, you, suur tänu teile, härra raportöör. nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab, saab sõna äh, volinik Puls, palun. austatud president, äh, austatud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin tänada raportööri äh, härra Vandekampi, variraportööre ning tõepoolest ka Euroopa Parlamenti tervikuna väga väärtusliku koostöö eest äh, selles, kuidas Euroopa Komisjoni valget raamatut transpordi kohta rakendada. Äh, TRAN komisjoniga töötasime selle raporti kallal koos ning äh, see, et tehtud on üle kuuesaja muudatusettepaneku, näitab seda, et Euroopa Parlamendi liikmed on sellele teemale väga pühendunud olnud Teie raport on väga teretulnud ja väga ajakohane. Euroopa Komisjon on üldiselt selle kvaliteedi ja suunaga nõus, aga ma tahaksin kommenteerida nüüd seitset korralik-, konkreetset aspekti teie raportist kõigepealt, mis puudutab äh, koostalitusvõimet ning kõikide transpordiliiku-, liikide kasutamist, mida raportis rõhutatakse. me toetame seda eesmärgit täielikult ja sellepärast meie poliitikate eesmärk on luua raamtingimusi, eh, lõpetada eh, puuduvad infrastruktuurilülid, eh, koostalitusvõimet suurendada kõikidel tasanditel ning tagada õiglast konkurentsi kõikide transpordiliikide vahel. edasi, taristu küsimused ajakohane infrastruktuur ja rahvast rahastamine. me oleme loonud erinevaid äh, koridore ning Euroopa ühendamise rahastu on tegelikult olnud ka viimastel aastatel üks meie olulisi äh, saavutusi. Äh, transpordiprojektid saavad ka hüved EFSI, EFSI-st Euroopa strateegiliste investeeringute fondist. kolmandaks, transpordi jätkusuutlikkus selles vallas on komisjon väga aktiivselt tegutsev, siin dekarboniseerimine, aga ka Eh, erinevate keskkonnamõjude eh, maandamine, nimelt mürasaaste ja muud. Eh, loomulikult linnaline liikuvus on valdkond, kus on vaja rohkem ära teha, aga me peame olema ettevaatlikud, me ei tohi suruda peale selliseid lahendusi, mis kohalike oludega ei sobi. neljandaks, digitaalsed lahendused oleme nõus sellega, et reisimisinformatsioone on vaja ning paremat äh, piletisüsteemi samuti. aga ma saan aru ka sidusrühmade huvist, et me ei tohi äh, Euroopa Liidu tasandil suruda peale ühte lahendust, me peame äh, hoopis jagama informatsiooni ning laskma ettevõtetel tulla välja selliste lahendustega, mis nende klientidega sobivad meie tahame äh, vajaliku äh, regulatoorse raamistiku paika seada nii, et väärtus, äh, lisandväärtusega teenused saavad tekkida sellel turul. president, austatud parlamendiliikmed, teie raport kutsub üles ka viiendale elemendile, mis tähendab seda, et transpordipoliitika keskmes peab olema inimene. olen sellega täiesti päri. ma olen veendunud, et transport peaks eelkõige ühiskonna huvisid, kasutajate, äh, reisijate ning äh, veo äh, klientide vajadusi täitma. see on meie kõikide algatuste alge. edasi, sotsiaalsed teemad. tänane lähenemine ei ole mitte piisav, Junckeri komisjon peab oluliseks erinevate sotsiaalsete aspektide ja võrdõiguslikkuse suurendamist transpordisektoris Eh, ilma selleta transpordi siseturgu eh, ei teki ning eh, olen teie vaatega selles osas nõus. seitsmendaks, konkurentsivõimelisem transport. liiga palju on Euroopas veel tõkkeid, mis mõjutavad negatiivselt transpordiühisturu teket me püüame samm-sammult need tõkked eemaldada ning luua ühtset tervikut öö, transpordiala, kõrgete standarditega, mida siis saab kolmandatesse riikidesse eksportida. see võimaldab Euroopal eh, olla juhtrollis üleilmselt transpordi vallas Teie raport eh, toob lõpuks välja selle, et meie poliitikate eh, praegune nõrkus on halb rakendamine ja ma olen sellega nõus, härra raportöör see on valdkond, mille osas ma loodan, et me teeme tihedat koostööd selleks, et tagada, et Euroopa õigus on niivõrd lihtne ja selge kui võimalus, võimalik ning et piisavalt tähelepanu pööratakse ka selle rakendamisele. ootan nüüd teie detailsemaid kommentaare eh, selles suhtes, kuidas Valges Raamatus peaksime edasi liikuma. meie töö jätkub. ja ootan teiega konstruktiivset ja jätkusuutlikku koostööd kogu oma mandaadi jooksul, aitäh! suur tänu ja nüüd alustame fraktsioonide nimel kõnelejatega. kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna härra Piiper suur tänu, president, proua volinik. see raport äh, viitab äh, väga paljudele äh, headele aspektidele, koostalitusvõimele, säästvale transpordisektorile ning rahvusvahelistele ühenduslülidele, nii teoreetiliselt kõlab see kõik väga hästi. aga daamid ja härrad, kas transpordisektoril on piisavalt poliitilist tähelepanu tänasel päeval? paljud näevad äh, sellest äh, äh, transpordisektoris rahalehma Euroopas, keda saab kogu aeg lüpsta pidevalt uute maksude ja muu nimel. aga Euroopa Liit ei pea mitte ainult reguleerima seda sektorit, vaid vaatama ka selle rahastamist. kus oleksime me täna, kui meil ei oleks erinevaid keskkonnamakse, kütusemakse ja aktsiise? Äh, kas need rahad on läinud äh, tagasi keskkonda äh, ja sotsiaalsüsteemidesse? mul on väga kahju öelda, et ka Euroopa Komisjon ei ole piisavalt investeerinud sellesse sektorisse. tegelikkuses on Euroopa Komisjon võtnud ära Euroopa ühendamise rahastu rahad ja suunanud need EFSisse. meil on väga palju akuutseid probleeme Äh, meie piiridel, äh, äh, rahvusvahelised infrastruktuurid ei ole hästi seotud omavahel ning kaheksanda oktoobri nõukogu kohtumisel on need teemad kõik puudutatud võtuna kokku teema alla, mis on ka selle kohtumise peateema ehk jalgratas kui transpordi A ja O selles raportis on suurepäraselt kõik probleemid ja väljakutsed välja toodud, me tahame jätkusuutlikkust, me tahame oma taristule rohkem konkurentsivõimet ja me tahame konkurentsivõimelisemaid ettevõtteid, nii et me üleilmses konkurentsis ei kaotaks, aitäh. aitäh. nüüd saab sotsialistide ja demokraatide nimel sõna proua Claudia Tapardel teda ei ole, siis äh, saab sõna härra Zotovski, palun. aitäh, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. kui me tahame luua ühtset transpordipiirkonda Euroopas, siis peame endale tunnistama, et tegemist on keeruka ülesandega ja selleks, et edu saavutada, peab meil olema selge tegevuskava, peame defineerima selle etapid ja eesmärgid ja transpordi valge raamat kirjeldab neid ambitsioone. samas võtsime selle strateegia vastu alles aasta aega tagasi. võime seega öelda, et eesmärkide ellurakendamise osas on mahajäämus. mõned eesmärgid ei ole ka realistlikud ja on liialt kaugelepüüdlikud. ma räägin siin fossiilkütustest loobumisest transpordisektoris. see oli liiga kaugelepüüdlev eesmärk. nüüd on meil valge raamatu läbivaatamine käsil. kasutagem seda võimalust, et konkreetsed probleemid siin välja tuua. transpordisektori integreerimine peab toimuma koha peal. me peame rõhutama Euroopa ülese võrgustiku loomist. sellised projektid nagu näiteks TNT on väga olulised ja vajalikud, kui me tahame suurendada Euroopa transpordi lõimimist ja kui me tahame suurendada äh, transpordi kättesaadavust äärealadel. TNT võrgustikku peaks kohtlema kõige olulisema poliitilise prioriteedina järgnevatel aastatel. teiseks, praegusel kujul ei räägita valges raamatus piisavalt linnapiirkondade transpordist ja liikuvusest. siin ei räägita piisavalt äh, autotranspordi jagamisest ja teistest sarnastest transpordivormidest. tegemist on strateegilise dokumendiga ja siit ei saa nii olulisi teemasid välja jätta. kolmandaks, kui me räägime transpordisektori tulevikust, ei saa me unustada selle sektori töötajaid mõned liikmesriigid püüavad kaitsta omaenda ettevõtjate huve kahjustades majandusvabadust, mida tuleb Euroopa Liidus rakendada. Nad kasutavad sotsiaaltoetusi ettekäändena, kuid see ei ole õigustatud. raportöör peab saavutama tasakaalu siseturu ja töötajate õiguste kaitse vahel. ma loodan, et seda kommentaari ja ka teisi kommentaare võetakse arvesse selleks, et vastav poliitika saaks piisavalt ellu rakendatud. aitäh, palun kolleegidel pidada kinni kõneajast. palun nüüd proua Claudia Tapardel kaks minutit. aitäh, kolleegid, lugupeetud volinik üleilmastamine, linnastumine ja demograafilised muutused meie ühiskonnas panevad meid ümber mõtlema meie transpordi toimimisviisi ja kaaluma neli aastat Valges Raamatus välja toodud meetmeid uuesti läbi. meil on siin kaugelepüüdlik tegevuskava, mis pidi looma uue transpordipiirkonna Euroopas. see piirkond peaks rahuldama üha kasvavat nõudlust liikuvuse järele ning pakkuma kahekümne esimesse sajandisse sobivaid teenuseid. selleks, et seda saavutada, oleme keskmesse seadnud reisijate huvid. me arvame, et peaksime suurendama äh, kõikides transpordisektorites kvaliteedi, tagades miinimumstandardid. tööturul peame rakendama võrdsete võimaluste põhimõtet ja muutma seda atraktiivsemaks naiste jaoks. tuleviku transpordisüsteem ei saa hõlmata mingisuguseid tõkkeid ja seal peab kasutama jätkusuutlikult kõiki transpordiliike. meil on vaja nii füüsilist kui ka digitaalset taristut kõik meie jõupingutused peavad olema suunatud piiri ja äärealade ühendamisele teiste Euroopa Liidu piirkondadega, nii et teenused, kaubad ja inimesed saaksid vabalt liikuda. investeeringud sellesse valdkonda mõjutavad oluliselt regionaalset ühtekuuluvust ning toovad endaga kaasa ka lõhede ületamise. parem linnapiirkondade haldamine paneb meid mõtlema transpordile nendes piirkondades. linnapiirkondades seisavad silmitsi inimesed iga päev negatiivse transpordi, negatiivsete transpordi aspektidega, nagu näiteks äh, suurem CO kahe heide. me peame liikuma oma eesmärkide suunas selleks, et tagada jätkusuutlikud transpordiliigid. transport on Euroopa Liitu edasiviiv jõud ja see toob endaga ka kaasa ka turismisektori arengu. samuti mõjutab see reisijatele pakutavate teenuste kvaliteeti. aitäh, Alde nimel saab nüüd sõna proua Maisner. suur tänu, president, austatud kolleegid, äh, proua volinik, äh, tõesti on nii, et äh, transport ei, ei ole võimalik alahinnata kuigi samas äh, teatud äh, transpordisektorid osad üldse ei äh, töötagi. kui me mõtleme, et me tahame internetis midagi tellida ja tahame, et kahekümne nelja tunni jooksul see kohale veetakse, siis ilma transpordita see ei tööta, iga päev värsket toidukaupa ja muud saada ka ilma transpordita ei tööta, ka prügivegu, vedu töötab läbi transpordisektori ning liigutamiseks Euroopaks on vaja transpordivahendeid ja täpselt sellepärast oleme me eelmisest äh, perioodist äh, suure äh, metrooplaani loonud TNT-süsteemi, mis seob kogu Euroopat, erinevaid linnu ja kohti omavahel. väga hea on see plaan, inimesed tulevad üksteise juurde lähemale ilma ummikuteta ja muude tõketeta, räägivad omavahel, peavad kaubavahetust ja nii edasi Eh, nii et eh, teooria väga õige ja meil on vaja seda liikuvust eh, inimestele ja kaubandus, kaupade transporti, kõikide transpordivahendite jaoks, meil on vaja nii raudteed kui maanteed, meil on vaja veoautosid, meil on vaja jalgrattaid ja meil on vaja laevu, kõike seda on vaja ning äh, need peavad äh, teatud kriteeriume täitma, see peab olema võimalikult äh, turvaline, võimalikult puhas, see peab olema ligipääsetav kõikidele inimestele, ükskõik kus nad elavad, kas neil on puudet või mitte ja see peab olema Äh, võimalikult õiglane, õiglane konkurentsi mõttes, aga õiglane ka selles suhtes, et äh, head tingimused oleksid nendele elukutsetele seotud ning et ka oleks tagatud reisijate õigused. nii et äh, väga palju on neid tingimusi, mida täita. meil on vaja vahe, meil on praegu vahehindamine ja vaatame, mida parandada ja mida mitte. parandamine tähendab seda, et me peame nii teenusepakkujatele kui ka tarbijatele pakkuma võimalikult parimad tingimused. Euroopas ei saa me teha niimoodi, et äh, äh, lennuliiklus äh, toimub teatud riikide vahel ja näiteks Gibraltaris mitte, meil on vaja inimeste turvalisuse ja rahu tagamiseks Euroopas tagada ka liikumisvõimalused. aitäh, kuue NGL fraktsiooni nimel saab nüüd sõna kaheks minutiks proua Küllönen aitäh, lugupeetud juhataja. lugupeetud volinik, raportöör Vandekamp on ära teeninud meie õnnitlused tehtud töö eest, tegemist on väga hea dokumendiga transpordikomisjoni poolt ja me saame seda käsitleda ühise visioonina meie läbimärkimiste jooksul, kus otsustatakse Euroopa poliitika üle, jääb mulje, et äh, transpordipoliitika kaitseb ainult nende huve, kes on kõrgetel kohtadel, selle asemel, et võtta vastu meetmeid, mis lubab inimestel lihtsamalt ja odavamalt liikuda. mõnikord unustame, et kliendid on esikohal selle küsimuse puhul, samuti unustame tööstuskliendid ja nende tõelised huvid transpordi vallas. me ei tohi transpordi puhul ära unustada, et meil on vaja kasulikke ja mõistlikke lahendusi. seega on kahetsusväärne, et kahe tuhande 2000 kümnendal aastal oli lihtsam veel ehitada maanteid ja tunneleid ühiste reeglite vastuvõtmise asemel, mis äh, liikuvust lihtsustaksid. meil ei ole vaja alati buldooserit selleks, et reegleid lihtsustada. meil on vaja vähem sõnu ja rohkem tegutsemist, aitäh. aitäh. roheliste fraktsiooni nimel saab sõna härra Bas Aikaut palun. aitäh, lugupeetud juhataja. ma tahaksin südamest äh, õnnitleda Wim Vandekampi väga hea koostöö eest. nagu ta ütles, tahame me küll kompromissi, kuid meil on samas vaja dokumenti, mis väljendab selgelt meie ideid, ma arvan, et see on ka õnnestunud, tahaksin südamest õnnitleda Wim Vandekampi, tegemist ei ole päriselt rohelise dokumendiga, kuid siin on siiski teatud elemente, mis on meie jaoks väga suure tähtsusega, seega on väga oluline, et komisjon toetaks seda raportit kuid samas on siin palju elemente, mis vajavad veel korrigeerimist. üleminek ühelt transpordiliigilt teisele transpordikasutajate suunamine lennukitelt rongide suunas või jõetranspordi suunas, selline üleminek veel ei toimi. me peame teadma, millised on komisjonipoolsed jõupingutused selleks, et meie eesmärke saavutada äh, turgude avamise puhul on oluline ka sotsiaalne mõõde. ma arvan, et Euroopa Komisjon peab oma ülesannete kõrgusel olema ning välja tulema konkreetsete ettepanekutega. praegu ma mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid ei näe ja meie raport on komisjonile üleskutseks selleks, et neid ettepanekuid teha, nii et me paari aasta pärast saaksime öelda, et transpordisektor on õigel teel aitäh ja nüüd äh, EFTD nimel palun Peeter Lundgren. aitäh. aasta tagasi tulin tööle siia Euroopa Parlamenti ja kuulen siin pidevalt räägitavat transpordiga seotud probleemidest. õigusloome peab lubama konkreetsete meetmite võtmist. nüüd äh, viib komisjon läbi järelhindamist, mille üle mul on väga hea meel ja mille üle rõõmustavad ka minu koduriigi kodanikud, kes korraldasid hiljuti protestimeeleavalduse lõpuks ometi hakatakse probleeme lahendama ja õigusakte muutma samuti peame tegelema ka sotsiaalsete küsimustega selleks, et lõpetada palgatumping ja ebaõiglane konkurents. me tahame, et komisjon võtaks meetmeid selleks, et võidelda erinevate illegaalsete meetmetega. me tahaksime, et lõpuks ometi tehtaks midagi selleks, et transpordisektoris valitseksid õiglased tingimused. aitäh ja nüüd NF-i nimel saab sõna proua Marie-Kristin Arnotü. aitäh, lugupeetud juhataja, volinik, kallid kolleegid, ma olen nõus selle raporti soovitustega, tegemist on tekstiga, mis püüdab, püüab võidelda liiklusega seotud ohtude eh, ning erinevate riskidega ja vähendada bürokraatiat, mis kahjustab liikmesriikide suveräänsust. siin on aga kahjuks ette nähtud ka teatud kulude kasv, mis on järjekordselt äh, kodanike õlul. meil on küsimus ka turgude kohta ja me ei ole nõus sellega, et Euroopa Parlament dikteerib liikmesriikidele liiklusohutusega seotud reegleid, mis piiravad meie vabandust ühe, üha rohkem tulevikus ja sellepärast mina hääletan selle raporti vastu, aitäh. aitäh. palun nüüd härra Luis de Grandes Pascual. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, transpordipoliitika on üks põhielement regionaalse ühtekuuluvuse ja meie tööstuspoliitika puhul meil peab olema parem piiriülene võrgustike ühendamine ja parem tõhusus iga transpordiliigi puhul, kõrgem konkurentsivõime ja äh, me peame äh, suurendama ka ühistranspordi kasutamist, siin on olulisi elemente, väliskulude internaliseerimine, alternatiivkütuste kasutamine äh,, erinevate transpordiliikide ühiskasutus. ja regionaalsete keskuste loomine. nii et härra Vandekamp on väga olulise töö ära teinud ja mina toetan tema raportit, kuid samas on siin elemente, mis on puudulikud. Gibraltar äh, ja selle sadam, me oleme alati leidnud võimaluse lahendada see probleem Hispaania ja Ühendkuningriigi vahel N kuid äh, lahenduseks on dialoog nende riikide vahel. see on see, viis, kuidas tuleb edasi liikuda, mitte nii, et äh, ministrite nõukogus võetakse äh, vastu mingisuguseid otsuseid. aitäh, palun nüüd härra Ertug. suur tänu, äh, austatud president, austatud proua volinik, head kolleegid, kõigepealt tahaksin öelda oma sõna tänusõnad äh, meie peategelastele äh, Claudia Tapatellile variraportöörina ja härra Vandekampile raportöörina. ma arvan, et äh, tõesti nädalate jooksul oli tegemist väga konstruktiivse ja osaliselt ka emotsionaalse debatiga, mida me saame täna hästi kokku võtta siin. vaid neli aastat pärast Valget Raamatut, mille me otsustamisel me ka olime kaasatud meie eesmärgid selles raamatus on olnud ambitsioonikad, me oleme õigel teel, aga me ei ole neid äh, eesmärke veel saavutanud. ja näiteks, äh, mis puudutab äh, konkreetselt maanteeveolt üle raudteeveedusele minekut, transport, mis üle kolmesaja kilomeetri pikkuse teekonnaga on, peaks olema pigem raudteetransport ja mitte maantee oma, seda me ei ole saavutanud ja näiteks kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani oli meil eh, maanteeveod eh, seitsekümmend kuus koma üks protsenti ja kuni kahe tuhande eh, kolmeteistkümnenda aastani oli see seitsekümmend neli protsenti, veidikene langust on, õige suund on, aga ma arvan, et me peame püüdma veelgi rohkem. mis puudutab sotsiaalvaldkonda ja mis seal on vaja teha, ma kutsuksin üles, eh, et Euroopa Komisjon tuleb vastu Euroopa Parlamendile järgmistes õigusaktides, mis puudutab eh, sotsiaalseid tingimusi, siis me oleme alati näidanud näpuga eh, sinnapoole, kus vead on ja et neid tuleks parandada. erinevates transpordisektorites äh, Äh, on näiteks äh, lennuliikluses page of äh, fly süsteem või töö ja puhkeaja rikkumine maanteeveoste puhul, seda me peame parandama. ja nüüd veel kord, proua volinik, ma tänan teid selles osas, mis tähendab, mis puudutab siis maanteemaksu Saksamaal, selles osas peame Euroopa üleselt käituma ja õigesti, aitäh! Now suur aitäh, nüüd äh, kolleeg äh, Jacqueline Foster. aitäh, kõigepealt suur tänu raporteerile Vin van de Kampile suure töö eest, mille ta on ära teinud. konservatiivide vaatenurgast on kahju, et äh, palju teie esialgsest tekstist muudeti, meile see esialgne vägagi sobis ja siin on mitmeid valdkondi, mida Ühendkuningriigi delegatsioonil on raske toetada, kõigepealt äh, kontsentreerumine seoses sotsiaalseadusandlusega äh, maanteevedudes ja lennunduses, äh, see on lõppkokkuvõttes protektsionistlik, siis äh, uue Euroopa maanteeohutusameti loomine meie arvates see mingit lisandväärtust ei oma, siis sadamate direktiivi direktiiviga edasiminek, mis samuti kahjustab väga eduka Briti sadamatööstuse huve. ja siis Gibraltari küsimus, minu kolleeg kaks aastat tagasi tegi muudatusettepanekut, ta on praegu siit läinud, see on Briti territoorium, mis on siseturu täieõiguslik liige ja kahjuks äh, ei rakendata ühtset taevast ega ühtse taevalepinguid ega reisijate õiguste lepinguid ja seepärast äh, härra Vandekamp, me ei saa toetada seda raportit homme, et te mõistaksite ne, seda tausta, aga me oleme väga tänulikud ja, ja tunnustame teid selle töö eest, mida te olete ära teinud. suur tänu järgmiseks äh, Paloma Lopes Bermejo. suur tänu ja suur tänu, et hääldasite ka minu nime õigesti. me võtame komisjoni strateegiat maanteetranspordi ala keskkonnatõhusus ja vajadus seostada tootmine ja müük ja sõltume palju suurtest infrastruktuuridest ja transpordifirmadest. arutelu peab keskenduma töötajate õigustele ja nõudmistele. tuleb tagada neile korralik töö- ja puhkeaeg ja tuleb võidelda sotsiaalse dumpingu vastu, kabotaaži reeglid ja töötajate lähetus vajab rangemat kontrolli ja ei saa liberaliseerida sektorit üksnes seepärast, et mööda hiilida riikide sisestest regulatsioonidest. aitäh, mul on nüüd äh, lugupeetud äh, Daniele Aiuto. aitäh, kallid kolleegid, äh, valge raamatu osas on tehtud tehtud ära suur töö, kuid meie Viie Tähe liikumises ei toeta siiski seda raportit ja hoolimata sellest, mida oleme juba näinud, jätkatakse kahjulike elementide rõhutamist. meie soovime oma muudatusettepanekus, et kasutataks keskkonnasõbralikumaid ja jätkusuutlikumaid lahendusi äh, keskendudes raudteetranspordile, maanteetranspordi asemel me tahame, et autosid ühiskasutatakse, kasutatakse rohkem jalgrattaid, kasutatakse rohkem ühistransporti linnapiirkondades ja välditakse liikluses tekkivaid ohte ning sotsiaalset dumpingut aga veel kord tahate te anda komisjonile suuremat pädevust selleks, et see rahastaks kasutuid ja ettevõtteid, mis soodustab ainult Euroopa oligarhiat. Te keskendute valedele lahendustele ja kordate oma vigu üle. Te saate aru, et et see süsteem ei tööta, kuid jätkate endiselt halbade lahenduste väljapakkumist, samuti nagu Eurotsooniski. aitäh! E, suur tänu. nüüd proua Hukatševska. suur aitäh, president, volinik, kallid kolleegid. transport on iga majanduse selgrooks ja siseturg ei saa toimida korralikult ilma kaasaegse transporditaristuta. me tahame transpordisektorit muuta Äh, see peaks olema tõhus, see peaks olema konkurentsivõimeline, koostalitlusvõimeline. Äh, sellised muudatused on vajalikud, eriti kuna statistika näitab, et äh, transporti vajatakse üha rohkem, nõudlus selle järele kahekordistub peagi. Tra-, raportöör on ära teinud suurepärase töö, loomulikult ega väljapakutav ei saa olla imerohi, on palju probleeme, mis mõjutavad transpordisektorit ja seepärast äh, raportis sisalduvad soovitused loovad hea aluse edasisele tööle. üks kommentaar siiski siinkohal. sotsiaaltumping, äh, kõik räägivad viimasel ajal sotsiaalsest dumpingust. transporditöötajad peavad saama tegutseda normaalsetes tingimustes, saama normaalset tasu oma töö eest äh, ja me äh, toetama õiglast konkurentsi, aga me ei saa kohelda sotsiaalse dumpingu mõistet vabandusena, et piirata teiste liikmesriikide vedajate juurdepääsu transporditurule Euroopa Liidus. siin on välja toodud mitmeid ebakõlasid, tarvis on võidelda kuritarvitustega, see on ilmselge, tuleb tugevamalt tagada ka järelevalve praeguste transpordi õigusaktide täitmise üle. aitäh! suur tänu teile! järgmiseks äh, proua Sehnalova, üks minut. aitäh, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, lubage mul kõigepealt tänada raportööri ja variraportööre tehtud töö eest mina ise olin kahe tuhande üheteistkümnendal aastal variraportööriks ja ma olen nõus raportööriga selles osas, et ühtse transpordipiirkonna loomiseks on vaja eelkõige ühendada kõikide riikide transpordivõrgustikud ja erinevad transpordiliigid. kõigepealt tuleb olemasolevad erinevused lõhet eemaldada vanade ja uute riikide vahel ning oluliselt parandada piiriülest transporti. mul on väga hea meel, et raportis räägitakse maanteetranspordist ja pakutakse välja vähendamine selles valdkonnas, samuti räägitakse ühistranspordi soodustamisest ning töötajate sotsiaalsetest Ähm, äh, aspektidest ning äh, sellepärast toetan seda raportit täielikult. Uh... suur tänu. nüüd kolleeg Jill Seymour, üks minut, palun. aitäh. raportöör pakub välja trummide odava ühistranspordivormina Ühendkuningriigis maksab selle ehitamine miljoneid, reisijate arv ka-, väheneb aga nendel aasta-aastalt, see ei ole kulutõhus. ja samuti läbivaatamine, vahearuanne, eriti mis puudutab punkti kaheksa direktiivis ja erandit, mis võimaldab liikmesriikidel piirata maanteeohutuse või infrastruktuuri omapära tõttu juurdepääsu ja samuti skeemid, mis äh, on ette nähtud äh, reisisõidukitele komisjonil äh, on liiga suur pädevus, see raport on vastuolusid täis ja mina hääletan selle vastu. suur aitäh! kolleeg Salini, palun üks minut. aitäh, juhataja. kui me vaatame valget raamatut ja vandekampi raportit, siis me näeme, et tegemist on väga keeruka vahendustööga, ma arvan, et volinik saab seda omalt poolt samuti tunnistada, et tegemist on väga peene tööga, mille puhul tuleb erinevaid huve ühendada. kahjuks siin parlamendis juhtub siin tihtipeale see, mida minu meelest ei tohiks juhtuda siin, kus saaks lahendada pingeid, toimuvad hoopis riikidevahelised kokkupõrked kuid minu meelest tuleb raportit kindlasti toetada, siin käsitletakse minu jaoks olulisi teemasid, eriti just raudteetransporti, järk-järgulist turu liberaliseerimist ja teisi elemente nagu ähm, transpordiliikidesse investeerimine ja neid äh, ja me näeme, kuidas Euroopas on võimalik luua keskkonna kaitsvaid investeeringuid ning liikuda kasulike investeeringute suunas, mis suurendab inimeste liikuvust. ma loodan, et transpordipoliitika vallas oleme sellisel arengutasemel Euroopa kontinendil, mida me väärime, aitäh suur aitäh, kolleeg Salini. Agnes Jongerius, palun, üks minut. suur tänu, president piloote sunnitakse lendama, sest muidu nad ei saa tasu, veoautojuhid peavad sõitma ööpäev läbi, sest nad kardavad töökohta kaotada. eiratakse igasuguseid reegleid, sest äh, firmad teavad, et keegi niikuinii ei kontrolli, aga sellele tuleb teha lõpp. selles äh, raportis sisalduvad ettepanekud on positiivsed ja jumal tänatud. kristlikud äh, demokraadid on ka nüüd veendunud, et seda kõike on tarvis teha. suur tänu kolleeg Wim van de Kampile. Junckeri komisjon peab nüüd tegutsema volinik on täna üles näidanud poliitilist tahet ja on käes hetk näidata üles ambitsioonikust ettepanekutega, mis lõpetavad sotsiaalsed kuritarvitused transpordisektoris, aitäh! suur tänu teile! ja nüüd äh, Bach, palun! Verehrte Frau Kommissarin äh lugupeetud äh, austatud kolleegid, äh, kõigepealt äh, tahaksin ma meie raportöörile härra Vandekampile öelda suur tänu ta on pannud siin ette lühikesi, keskpika ja pika perspektiivi meetmeid meet teen lühidalt, sellepärast et minu kõneaeg on äh, lühike. esiteks äh, maanteeveod, me ei, teame neid probleeme juba pikka aega ja kui me räägime sotsiaalsete, äh, keskkonnaalaste ja konkurentsialaste uute sammude astumisest, siis meil ei ole vaja uusi reegleid, vaid meil on tegelikult liikmesriikide poolt vaja paremat ja harmoonilisemat ühtsete õiguste rakendamist, meil on vaja ka järelmeetmeid ja kontrollimeetmeid ja seiret ning ühtne agentuur seire jaoks olekski õige lahendus siin mis puudutab äh, raudteetransporti, siis äh, raudtee neljas pakett äh, tuleks vastu võtta ja rakendada selleks, et pärast kahtekümmet aastat ümberstruktureerimist raudteed ka mm, toimiksid Euroopas korralikult. ja mis puudutab lennuliiklust, siis lennuliiklus on ohus, tema konkurentsivõime on ohus ning ka sotsiaalsed aspektid ja meil on vaja siin lahendusvõimalusi pakkuda kiiresti Äh, proua komisjon, äh, pärast äh, mitmeid aastaid ummikut peaksite te transporti jälle hoogustama, see on oluline majanduskasvu jaoks ning tööhõive jaoks ja Euroopa kodanike jaoks samuti suur tänu. suur tänu teile, kolleeg, ja nüüd saab sõna proua Kluun, palun, poolteist minutit um,. Thank you suur aitäh, ähm, juhataja, volinik, et ähm, siia täna õhtul tulite, suur tänu härra Vandekampile, kes on püüdnud tasakaalustada oma raportit viimaste kuude jooksul, leida kompromisse ja loodetavasti äh, homse hääletuse tulemus on edukas ja see raport äh, kajastab erinevaid transpordi valdkond ei rõhutab transpordi tähtsust, me mõistame, kui tähtis see on töökohtade loomiseks, regioonide ühendamiseks ja meie arutelude keskmeks peaksid olema transporditeenuste tarbijad, reisijad ja ka ettevõtjad, kes sõltuvad transpordi infrastruktuurist. see peab olema meie aruteludes esikohal ja samuti lennunduse valdkond, me ootame Eh, pidevalt eh, seda paketti aasta lõpus, on väga tähtis mõista, et eh, meie vedajad konkureerivad ülemaailmselt. see küsimus vajab lahendamist, maailm muutub nii-öelda väiksemaks, ettevõtjad ja reisijad soovivad olla ühenduses piirkondadega väljaspool Euroopat, Aasia, USA, Austraaliaga ja tarvis on avatud dialoogi ka Pärsia lahe riikidega. see on äärmiselt oluline, eh, et sõlmida lennunduskokkulepe ka selle piirkonnaga. Eh, meie lennufirmad ei ole konkurentsivõimelised nendel marsruutidel ja selle olukorraga peab tegelema. suur tänu järgmiseks eh, vaba mikrofoni sessioon, kõigepealt Claudia Mantre-Chiera. suur aitäh. volinik, kallid kolleegid. me oleme väga kaugel ühtsest Euroopa transpordipiirkonnast, kuigi oleme hakanud selle suunas liikuma. ma tunnustan äh, nii kolleeg raportööri kui ka variraportööride tööd. mitmeid viiteid on tehtud meretranspordile ja vajadusele tugevdada Euroopa Liidu sadamate suutlikkust. tarvis on aga kiiresti välja ehitada mereveeteed ja on kahetsusväärne et seda on vaid möödaminnes mainitud ja ei ole konsulteeritud vastavate rahvusvaheliste organitega. see on väga oluline saare piirkondade jaoks. nii et kutsun üles komisjoni välja tulema strateegiaga, milles on paika pandud selged sammud, kuidas ühendada saared maismaaga kuidas ühendada äärepoolseimad piirkonnad keskustega ja jälgida ka kasvuhoonegaaside heitmeid. suur aitäh ja kordan veel kord üle, palun pidage kinni teile antud sõnaajast, vastasel juhul pean teid katkestama. järgmine sõnavõtja suur aitäh, see on positiivne ja tulevikku vaatav äh, raport. siin on palju kasulikke soovitusi, äh, vajadus sadamate regulatsiooni järele, raudtee ja konkurentsivõimelised hanked, Briti äh, saadikud hääletavad ilmselt nende vastu, aga kokkuvõttes me ilmselt toetame raportit ja eriti tervitan Euroopa Liidu tegevuste kasvuhoonegaaside vähendamiseks transpordisektoris vähemalt kuuskümmend protsenti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. see on oluline samm Pariisi tippkohtumise eel ja ma tahaksin eriti välja tuua investeeringute osa raportis London City's äh, transpordiinvesteeringud ei suuda sammu pidada majanduse nõudlusega ja tarbijate vajadustega. Need on asjad, millega peab kiiresti tegelema, siin on suur lünk ja me peame järjepidevalt eelolevatel aastatel äh, selle ületama, erasektoril on ka oluline roll, tarvis on äh, nii avalik, sealhulgas ka avaliku sektori väga suuri investeeringuid. aitäh! järgmiseks äh, kolleeg Nadis Marjas. transport on äärmiselt oluline majanduskasvu jaoks Euroopas ja tuleb silmas pidada keskkonnakaitset ja reisijate huve. transport ja äh, arvele läheb kakskümmend viis protsenti kasvuhoonegaaside heitmetest ja seepärast peab Euroopa Liit äh, edendama taastuvenergiaallikaid ka massitranspordi ja raudtee valdkonnas. tarvis on konsolideerida ka infrastruktuuri, et vähendada äh, maantee liiklusõnnetuste arvu. samuti meretransporti peab stimuleerima selleks, et äh, tagada, et äh, saare piirkondade elanikel on ka juurdepääs äh, mandrile. järgmine kolleeg, palun. suur aitäh, volinik ähm, Euroopa on tarvis integreeritud transpordisüsteemi, mis on koostalitlusvõimeline ja keskkonna mõttes jätkusuutlik. üks protsent Euroopa Euroopa SKT-st äh, lihtsalt äh, läheb raisku selle puudumise tõttu. Äh, ja on hulk Euroopa reegleid, mida ei ole korralikult rakendatud. kui seda tehtaks, oleks majandus konkurentsivõimelisem. me peame looma lisandväärtuse kogu süsteemile ja arvestama kõikide inimeste vajadustega, ka nendega, kelle liikumisvõime on piiratud. tuleb säilitada transporditehnoloogias Euroopa konkurentsivõime, investeerida tehnoloogiatesse, mis kohanevad kliimamuutustega ja aitavad parandada meie heaolu. suur tänu, järgmine kolleeg, palun austatud president, raportööri ning äh, äh, energiatõhususe nimel olen ma alati transpordisektoris äh, kõnelenud. ma arvan, et ressursse tuleb kogu transpordisüsteemis väga hästi kasutada ning olemasolevaid võimekusi samuti. nii nagu raportöör leian ka mina, et need kümme välja toodud punkti on Valges Raamatus väga tähtsad ja just ühistranspordi osakaalu tuleb suurendada, sest et see võida, võidab emissioonide vastu. ühistranspordi kasutamine, teiste eh, võimaluste leidmine, näiteks jalgratta kasutamine nõuab ka investeeringuid, aga ma olen täiesti veendunud, et sellised investeeringud on head ning need saavad olla ka eh, riikidele hüveks Äh, mina olen selle poolt, et Euroopa Liidu äh, äh, võimalustest tuleb toetada TNT ning raudteevõrgustiku väljaarendamist, aga oluline on see, et Euroopa Liit niivõrd ruttu kui võimalik sellesse investeeriks. järgnevalt saab sõna kolleeg Tiit Koh proua volinik, transpordisektor mõjutab meie igapäevast elu väga selgelt, meie majandust, rahvatervist, sotsiaalseid aspekte, turismi, kliimat, keskkonda ja nii edasi ning sellegipoolest transpordisektori tähtsust alahinnatakse. Need meetmed, mida me täna võtame, mõjutavad meie kolleegide ja ka kaaskodanike elukvaliteeti homme ja tulevikus, seetõttu on äh, säästlik äh, transport ja ühtne äh, transpordiühendus Euroopas väga tähtis. suur aitäh selle töö eest, ähm, samuti on vaja edasi minna teatud küsimustes, näiteks juhte toetavad süsteemid ja erinevad killustunud maanteede maksud aga kõikide edulugude taustal on vaja ka konkreetseid eesmärke tulevikuks, sealhulgas eh, liiklussurmade vähendamine ja Euroopa Liidu ülene äh, limiit äh, suur tänu, järgnevalt saab sõna äh, Ines Ajala-Sender, palun suur aitäh teile, president. mina äh, olen nõus väga paljuga sellest, äh, mis juba öeldi. Äh, maanteeveod ja üleüldiselt teede turvalisus, eelmisel aastal me kaotasime selle võitluse sellepärast, et liiklussurmade arv Euroopas kasvas proua Volnik, me arvame, et Euroopa ühendamise rahastu ja ka EFSI võimalusi on vaja kasutada selleks, et äh, taristut äh, parendada. Äh, ka ühistransport tuleb turvalisemaks muuta, eriti kui ma mõtlen Madriidi, Londoni ja teistele terrorirünnakutele. nii et meil on vaja ettepanekuid, et uute väljakutsetega silmitsi seista edasi, äh, maanteetranspordisektoris äh, äh, peavad inimesed saama sotsiaalsete standardite kohaselt töötada, nad peavad olema terved ja minu küsimus on, miks Lõuna-Euroopa noored on tööta ja samas töötavad pensionärid väga palju ja väga suure koormusega mõnedes teistes riikides meil on vaja liiklusturvalisust suurendada, suurendada turvalisust ka juhtide jaoks äh, ja Euroopa strateegiliste investeeringute fondi äh, on võimalusi, mis Euroopa ühendamise rahastus puuduvad. see tähendab, et need kaks instrumenti on põhimõttelised, neid tuleb transpordiprojektide jaoks rakendada. suur tänu, järgnevalt saab sõna volinik Puls Euroopa Komisjoni nimel, palun suur tänu teile, president, austatud äh, parlamendiliikmed, suur aitäh teile teie väärtuslike ja väga konkreetsete panuste ja kommentaaride eest, me oleme neid kõiki hästi tähele pannud. Äh, teie märkused täna õhtul siin ning äh, raport võetakse arvesse, kui valge raamatu rakendamise lõppraportit koostame, see saab koostatud käesoleva aasta lõpuks. aga tähelepanuoluline on äh, kuulda seda, et me kõik tunnustame seda, et transpordisektor on väga oluline majanduskasvu, töökohtade eh, ning eh, üleilmse juhtrolli jaoks. Eh, protsessist mõne sõnaga. avalik konsultatsioon sidusrühmadega on nüüd jõudnud lõpule. kuna paljud rakendusmeetmed kahe tuhande üheteistkümnendaks aastast valgest raamatust on tul-, on viidud ellu hiljuti, ei ole me täielikku hinnangut veel läbi viinud, aga arvestame sellega, mis praegu juba rakendatud on, millised tingimused on kadunud ja mis on veel vaja ära teha loomulikult kaks tuhat üksteist, sel hetkelst alates on majandus ja üleüldine kontekst muutunud, aga valge raamatu aspektid jäävad sellegipoolest tähtsaks transpordisektoris ning on väärt ka rakendamist. ma saan aru, et Euroopa Parlament on ka selle lähenemisega nõus lõpetuseks tahaksime tänada veel kord äh, härra Vandekampi, suur aitäh ja Euroopa Parlamenti selle eest, et nad selle algatuse võtsid. nagu ma juba sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, siis me oleme nõus äh, üldistes äh, suunistes, kuidas edasi minna. ma kuulen, et te kutsute üles mind tegutsema ja Euroopa Komisjoni tegastama, mulle meeldib see ja töötame nüüd nende algatuste kallal äh, koos, et tõelisi edusamme tagada, aitäh! suur tänu, äh, ütleb president, nüüd saab sõna meie raportöör äh, härra Wim Vandekamp, kaks minutit, palun. austatud president, äh, suur tänu. kõigepealt tahaksin ma tänada proua volinikku, tema kolleege ning ka oma kolleege kõikide märkuste eest sellele raportile. tahaksin tänada ka kriitikuid, proua Fosterit, kes on kahjuks juba saalist läinud Ehm, ma saan väga hästi aru eh, sellest, mida ta täna siin ütles ja me püüame ka rakendamise käigus eh, neid aspekte silmas pidada. Ehm, väljakutsed eh, muidugi seisnevad selles, et meie poolt välja toodud tuleb ka rakendada ja see on minu ülesanne järgnevate aastate jooksul täpselt vaadata, et kõik need aspektid, mida me oleme siia kirja pannud ja mis loodetavasti homselt ka äh, hääletusel ka heaks kiidetakse äh,, rakendatakse ka tõepoolest ellu. ja äh, volinik juba ütles, et meil on vaja äh, rohkem säästlikkust, vähem reegleid äh,, rohkem tuluteenimisvõimalusi, aga samal ajal ei tohi me mitte jätta märkamata ka sotsiaalseid aspekte äh, transpordisektori puhul äh, see peab olema tasakaalus ja see on nelja aasta jooksul järgnevalt suureks väljakutseks nii transpordikomisjoni kui ka eh, teiste jaoks, aga keegi ei saa tööd teha, kui transpordisektorit ei ole. aitäh! suur tänu!